kolleegid, ähm, alustagem, nüüd ma näen teid, sellepärast et härra Lightfried on maha istunud ja võtnud oma meediameeskonna ka sinna oma kõrvale ilusti, nii et ma näen ka teisi. ja alustagem esimehe teadaannetest, kõigepealt ma tahaksin tervitada siin ühte külaliste gruppi, Gisene Meissneri äh, valimisringkonnast, Hannoveri piirkonnast, aga üks äh, inimestest on siin täna väga vara hommikul pidanud üles ärkama, sest ta on veel kaugemalt, et jõuda bussiga Hannoveri. tere tulemast kõigile. loodetavasti eh, osutub teile valgustavaks tänane visiit ja loodetavasti jäävad teile head mälestused eh, sellest visiidist, aga te olete väga teretulnud. ja nüüd teine teadaanne esimehelt, enne kui räägin koordinaatorite kohtumisest, ma tahan kõigepealt ära kasutama oma positsiooni esimehena. täna on viimane päev, kus Julia Lämm, minu assistent, minu jaoks töötab. Julia läheb nüüd edasi Euroopa äh, Raudteekaubavedude Assotsiatsiooni tööle. Julia on äh, olnud äh, minu jaoks tõeliseks ankruks siin viieaastase esimehe äh, perioodi jooksul ja, ja sekretäri liikmed on samuti palunud Juliat tänada. edu, Julia, ja suur tänu tehtud töö eest! koordinaatorite kohtumine kahekümnendalt veebruari, kahekümnendast veebruarist ja seitsmeteistkümnendast märtsist, kõigepealt kahekümnenda veebruari kohtumine üleminek Äh, raudteedele. Äh, ITRE komisjon palusime, et nad arvestaksid äh, meie seisukohtadega, mis olid ka Roheliste fraktsiooni poolt eraldi välja toodud ja esitasin eelarvekomisjonile oma kiirepoolse kirja selles küsimuses. komitoloogia komitee menetlus võtsime arvesse kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda kuupäevaga kirja ja muude küsimuste all ütlesid koordinaatorid, et nad tulevad tagasi komisjoni mõjuhinnangute juurde pärast Leichtfriedi raporti hääletust, mis on täna. siis toimus koordinaatorite kohtumine ka eile, äh, ei äh, jagatud välja mitte ühtegi raportit ühelegi raportöörile, lähtudes äh, siis põhimõttest, et see töö peaks jääma uue parlamendi jaoks koordinaatorid soovitasid, et komisjon äh, võtaks vastu korrigendumi äh, bussiteenuste osas, nüüd äh, poliitika uuringute osakonna osas meil on veel raha natukene üle, Niels, kes enne meiega töötas, vastutab nüüd selle eest seal osakonnas ja tal oli ka suvel vaja midagi teha ja andsime talle siis ülesandeks koostada kolm uuringut, TEN transport siis äh, üleminek äh, raudteedele ja äh, modaalsuse üleminek sadamates, need on siis kolm teemat, millega ta peaks tegelema, siis Joe Dunn, Euroopa lisandväärtuse üksuse juhataja andis ülevaate, põhimõtteliselt andis ta lihtsalt ülevaate olukorrast, tegemist oli esialgse raportiga. komitee menetluste osas võtsime arvesse siis äh, viimased infokirjad ja muude küsimuste all rääkisime roheliste poolt äh, tõstatatud küsimus äh, Lyon Äh, Torino tunneli kohta ja läbipaistvuse kohta selles äh, protsessis me leppisime kokku, et esimees äh, saadab kirja Kallasele ja küsib Lyon-Torino projekti kohta lisaküsimusi. lisaks on selles küsimuses ka aprillis tulemas suuline küsimus täiskokku, aga vaatamata sellele saadame siis ikkagi kirja ka volinikule. nii palju siis koordinaatorite kohtumisest, kas kellelgi on küsimusi? tundub, et mitte, kui ei, siis kolleegid, läheme hääletuste juurde. ja tuletaksin teile veel meelde, et kell üksteist täna on siin komisjoni asepresident Kallas ja tema räägib siis transpordi ülemkogust hiljutisest ja see on siis kell üksteist. niisiis. teeme kontrollhääletuse kõigepealt, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, siis on hääletus suletud. süsteemid kõik töötavad meil. kas ma pean äh, tuletama ka seda reeglit, et lõpphääletused on nüüd alati nimelised hääletused, nimelt parlamendi kodukord on muutunud, teie nimed kantakse registrisse, teie ei pea midagi teistmoodi tegema, kui ainult, et ähm, hääletama siis elektrooniliselt. nii, oleme valmis äh, ja esimene siis ähm, komisjoni ja nõukoguga kokkuleppe saavutamine laevavarustuse direktiivi alase kokkuleppe heakskiitmise osas. raportööriks on Dominique Riquet, äh, hääletame ühtsel hääletusel, nii et äh, koheselt äh, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kaks vastu, üks erapooletu. Dominik äh,, tunnustus sulle ja sinu per-, ähm, meeskonnale. järgmine äh,, kokkuleppe heakskiitmine nõukogu ja komisjoniga seoses äh, EMSA rahastamise äh, osas, see, mis puudutab siis laevade poolt põhjustatud saastekvoote äh,, ja nafta ja gaasirajatised, Keith Taylor on raportöör, äh, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud? kolmkümmend poolt, viis vastu, üks erapooletu ja see on täpselt samamoodi vastu võetud. õnnitlused ka teile. kolmas hääletusel olev ettepanek on jällegi Äh, nõukogu ja komisjoniga kokkuleppe äh, heakskiitmine äh, seitse kaheksa üks, seitsesada kaheksateist määruse muutmine Naiadese osas, Corinne Wortmann-Kool on raportöör ja, ja hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud. kolmkümmend neli poolt, kaks vastu, kaks erapooletut see on vastu võetud. Corinne, õnnitlused ka sulle ja sinu meeskonnale. ja nüüd mulle tundub, et järgmine ei lähe enam meil nii libedalt äh, kui eelmised. järgmisena siis võtame ette hääletusnimekirja direktiivi ettepaneku osas, millega öö, äh, mille pealkirjaks on siis teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass. härra Leitfried on meil raportöör, nii et hakkame siis pihta Äh, palun äh, kaameratel natukene tagasipoole minna, sest mul on vaja ka rahvapärijaid näha, ma küll tahaksin hea meelega neid täiega eirata, aga midagi ei ole teha ja Matthew muidu tõstaks kisa. muudatusettepanek nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jõuame kompromiss üheni, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist, neliteist ja sada kolmkümmend kolm on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks lisandusena poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Ko-, teine kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud keerame mitu lehekülge edasi. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, rabaldud. kontrollime palun saja seitsmekümne teist, hääletus on avatud konservatiive on üks äh, üle. Closed. hääletus on suletud viisteist poolt, kaheksateist vastu tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, hääletuses on avatud sada seitsekümmend üks. hääletus on suletud. Ehm, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun tundub, et sama enamus, aga kontrollime igaks juhuks ikkagi. sada kaheksakümmend kaks hääletus on avatud. Everybody's voted, vote is closed. hääletus on suletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis ja sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas kompromiss tahate kontrollida, on hea küll, kontrollime siis sada kaheksakümne esimest hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on suletud? tagasi lükatud. kolmas kompromiss, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist järgmine. ja siin on meil plokihääletus üheksateist, kakskümmend üks, kakskümmend seitse, kolmkümmend üks, kolmsada nelikümmend üks ja kaheksas plokis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletajad, see on suletud. tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisel on kakssada kakskümmend üks ja kuuskümmend kaheksa koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, kontrollime, kakssada kakskümmend kuus hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kakssada kolmkümmend kaheksa plokis poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt. kakssada kakskümmend kaks langeb ära, kakssada kakskümmend viis ka, kakssada kakskümmend seitse ka. nüüd siis kompromiss neli. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see on selles, et lehekülje numbrid ei jookse kokku. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kahesaja kolmekümne seitsmendat, tundub, et vist võeti vastu. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud. vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. kahesaja kolmekümne üheksas. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsmes kompromiss poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kaheksas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm, äh, vabandust, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on avatud. kolmsada kakskümmend kaheksa. hääletus on suletud. ma olin kindel. kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend üheksa. langeb ära kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend kaheksa, kolmsada kolmkümmend üheksa koos poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada kolmkümmend kaheksa ja kolmsada kolmkümmend üheksa, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud. ja see on vastu võetud. kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kaks, kolmsada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kolm, need, kes on veel ärkvel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud vastu võetud. üheksas kompromiss. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mul nüüd siis põhjenduspunktid, muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, esimest hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud, tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun, viiekümne kuuendat hääletus on avatud. näed, see on suletud. vastu võetud. viiskümmend seitse viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletut. kontrollime. nüüd saate hääletada, see on hääletus suletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. hääletus on avatud see on hääletus suletud. vastu võetud. järgmine langeb ära. siiski muudatus kaks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa on järgmine, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuuekümne üheksandat, palun. hääletus on avatud nüüd saate hääletada, hääletus on suletud tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime palun, hääletus on avatud jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud. vastu võetud. seitsekümmend langeb ära, seitsekümmend üks langeb ka ära iga kord, kui hääletame, just siis nad tulevad oma tee ja kohviga. seitsekümmend kaks härra Benjonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja kaheteistkümnendat, hääletus on avatud. kontrollime lihtsalt, et mul oleks natukene aega oma teed siin teha. hääletus on suletud. hääletus on, see on tagasi lükatud, vabandust, tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksas poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksandat, hääletus on avatud. see on suletud. hääled tagasi lükatud. sada kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks kombineeritud poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja kahekümne esimest, hääletus on avatud. jõudsite, siis on hääletus suletud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja kahekümne viiendat, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja kahekümne seitsmendat, hääletus on avatud. hääletus on suletud. ja see on tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa ei ole vastuvõetav ja nüüd lõpphääletus. hääletus on avatud kas kõik jõudsid hääletada, äh, hääletus suletud? kolmkümmend viis poolt, äh, neli vastu, kaks erapooletut ja nüüd seadusandlik resolutsioon. enne kui me siin äh, aplausi teel lõpetame asja, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud kolmkümmend viis poolt, neli vastu, kaks erapooletut, see on vastu võetud. nüüd te võite aplodeerida, kui te seda soovite või tehke, mis tahate. Äh, tunnustus härra Leitfriedile. härra Leitfried. Mr, Mr President. härra juhat-, esimees, kallid kolleegid, ma ei taha teid küll eriti tüüdata. tahtsin lihtsalt äh, mainida et tõesti suur tänu teile, eriti variraportööridele muidugi, aga kõikidele teistele, kes äh, selle asjaga tegelesid ja kes nende kompromissidega olid nõus. isegi äh, suur tänu neile, kes kompromissiga nõus ei olnud. sest et kogu sellest jamast, äh, mis komisjon meile esitas, oli väga raske seda asja välja koorida ja lõpuks me siiski jõudsime väga hea lahenduseni. esialgu oli see raske, lõpuks meid saatis aga edu. suur tänu kogu südamest ja tulemus minu meelest on, on väga hea. hea küll. suur tänu, härra Leifrid. ja suur tänu variraportööridele teiepoolsete jõupingutuste eest ja kontrollin nüüd äh, ära selle, kas, et investeerimispank on kohal projekti võlakirjade algatuse kohta ähm, ähm kuivõrd meie kolleegidega investeerimispangast on kohal, siis üks moment äh, on meil vaja tehniliseks ettevalmistuseks, nii et üks moment veel kannatust. Okay, colleagues, if you still got interviews. kolleegid, kui te soovite intervjuud kellelegi anda, siis tehke seda palun väljaspool saali, sellepärast et äh, meie koosolek läheb edasi, seega kui teil on mingid jutuajamised pooleli, ähm, jätkake neid väljaspool saali. meie järgmine päevakorrapunkt on ettekanne komisjonilt ja Euroopa Investeerimispangalt ja see puudutab Euroopa Investeerimispanga äh, ja Euroopa Komisjoni algatust projekti võlakirjad. komisjon tutvustab meile vahearuannet katseprojekti äh, esimesest faasist ja üheteistkümnendal veebruaril otsustasid komisjon, meie koordinaatorid kutsuda komisjoni ähm, ja EIB esindajat täna meie koosolekule ja nii ongi läinud härra Kassoni kliimamuutuste infrastruktuuripoliitika ja Euraatomi äh, üksuse äh, juhataja on äh, täna meie külaline vaadake, kui pikk ametinimetus tal oli ja härra Comet Murphy ähm, juhatab uusi tooteid või uute toodete ähm, üksust infrastruktuuri osakonnas. Äh, kas te olete otsustanud, kes esimesena sõna saab teist? komisjon või pank? komisjon. Äh, hea küll lubame siis komisjoni. suur aitäh, äh, härra esimees, aitäh, et te kutsusite komisjoni vee esindajad transpordi ja turismikomisjoni ähm, koosolekule. tegemist on väga olulise algatusega ja meil on hea meel äh, sellest täna rääkida. vabandan ka oma hääle pärast, äh, aga ma pikalt ei räägi. ütleksin kõigepealt, et komisjoni poolelt on projekti võlakirjade algatus ähm, niisugune äh, üks osa ähm, vastusest Euroopa Liidu pikaajalise finantseerimise vajadustele. Mm, investeerimislüngad vajavad täitmist ja üldise poliitilise konteksti tutvustamiseks võib-olla mäletate, et komisjon koostas rohelise raamatu majanduse pikaajalisest finantseerimisest kahe, kahekümne kuuendal eh, märtsil avaldame tegevuskava, mis järgneb sellele rohelisele raamatule, eh, see puudutab mitmeid valdkondi, eh, kus meie arvates on vaja reageerida. on vaja parandada Euroopa Liidu tegevust infrastruktuur on meie jaoks üks võtmevaldkondi, VKE-d samuti ja me tahaksime midagi muuta. parlament on äh, samal teemal omaalgatusliku raporti koostanud ning ähm, meil on ka kõrgetasemeline töörühm moodustatud, seega novembris anname uuesti aru. rahvusvahelisel tasandil toimub äh, G kahekümne tasandil lausa mm, samateemaline debatt, projekt. töörühm on Austraaliast kokku tulnud hetkel eh, ja arutatakse ehm, seda, kuidas eh, kapitali, eh, kapitaliturgudelt leida finantse pikaajalisteks investeeringuteks, näiteks infrastruktuuriprojektide jaoks ja üks põhiteemasid rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa Liidu tasandil on siis just äh, pikaajalised investeeringud ja meie soovisime alga, algust teha äh, uue regulatsiooniga, aga samuti tuleb arvestada pankade olukorda, äh, pikaajalises finantseerimises ähm, väheneb ilmselt pankade osakaal ja me peame leidma teisi osapooli, keda kaasata näiteks erifonde, kindlustusseltse. ja kiirelt tahaksin rääkida teile veidi ka mm, sellest, et loomulikult praegu on tegemist eelarve piirangutega ja, ja täiesti loogiliselt lähtub siis sellest see, et me peame leidma teisi finantseerimise allikaid ja seetõttu töötasimegi välja projekti võlakirja algatuse. nagu te näete, siin on üks graafik projektide finantseerimise kohta infrastruktuuride finantseerimine on vähenenud oluliselt. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ilmselt Äh, toimus muutus ja algas teatud kasv, äh, kuid ikkagi jääb see kasv alla meie vajaduste, äh, arvestades Euroopa Liidu üleste võrgustike mm, vajadusi iseäranis. ja nüüd on näha ka, et kui me vaatame ähm, neid projekti võlakirjade turge, siis äh, juba on teatud protsent tehingutest äh, projektivõlakirjadega äh, finantseeritud, kuid kahe tuhande seitsmendast aastast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani on kindlustusgarantiid vähenenud kindlustusseltsid, pangad on andnud garantiisid infrastruktuuriprojektide finantseerimisele ja kuna see on nüüd ära langenud, on vaja leida uusi garantiisid ja üks võimalus ongi kasutada projekti võlakirju. võib-olla te teate ja tunnete seda kontseptsiooni äh, ka juba, EIB on äh, pakkunud garantiisid Äh, ettevõtetele, kes soovivad oma projekte finantseerida võlakirjadega. ja kui äh, ähm, on mingisugune äh, erinevate projektide portfell, siis EIB hindab siis neid riske aitab garanteerida, maandada riske ja see on oluline transpordiprojektide puhul Euroopa Liidus. näiteks EIB e, saab ise selgitada, e, millistel juhtudel on juba uusi e, tehinguid kasutatud ja millised veel ootavad lähipäevadel sõlmimist institutsioonide või institutsionaalsed investorid võib-olla alati ei investeeriks, kuid ähm, kui me nüüd üld-, kogu finantseerimispaketti vaatame, äh, see peaks äh, just äh, hankijale kõige rohkem kasu tooma. meil on nüüd sätestatud ka iga poole aasta tagant parlamendile aruandmise kohustus, järgmine aruanne koostatakse siis äh, detsembriks, äh, tehakse projekti äh,, plaane ka kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ning kaks tuhat kuusteist peab siis olema, olema juba see aasta, kus äh, projektid, projekte saab juba täies mahus rahastada projekti võlakirjadega. ja meie konsultatsioonid lõpevad äh, transpordivaldkonnas äh, juba varsti. Äh, turud on tervitanud seda võimalust ja näinud selles positiivset algatust. EIB ehitab üles uuesti selle projekti võlakirjaturu, mis vahepeal oli peaaegu hääbunud. ja muidugi see on seotud ka Euroopa ühenduse, ühendamise rahastuga kuni kümme protsenti eh, selle rahastu eelarvest pühendatakse erinevatele finantsinstrumentidele, eh, mis aitavad eh, garanteerida projekti võlakirju. kahe tuhande kaheteistkümnendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kulutati sellele umbes kakssada kolmkümmend miljonit ja samasugune äh, summa on äh, ka järgnevateks aastateks ette nähtud kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. Äh, täismaht otsustatakse ära pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kokkuvõtteid ja nüüd koostame koos EIB-ga Euroopa ühendamise rahastu äh, muude finantsinstrumentide nimekirja ja projektivõlakirjad jäävad sinna hulka. transpordiprojektide suhtes äh, oli meil eelmise TEN määrusega ka ette nähtud laenugarantiid, tulevikus arvestatakse ka siis riigi võlakirjadega ja nüüd äh, võib-olla annaksin sõna äh, kolleegile EIB-st, palun. suur aitäh, härra Murphy, palun. suur aitäh. suur aitäh transpordikomisjonile, kes meid täna siia kutsus ma võib-olla räägiksin natukene detailsemalt sellest, mida me oleme teinud, täiendaksin ka härra Kassooni öeldud veidi kõigepealt äh, see instrument, mida EIB pakub, on mõeldud selleks, et investorite äh, riske vähendada projektides. Äh, tahaksin öelda ka, et EIB on juba pika, pikemat aega olnud infrastruktuuriprojektide finantseerimises osaline, see on oluline meie investeerimistööst, et meie kogemused on olnud positiivsed selle algatuse mõte äh, on äh, tõmmata ligi pikaajalisi investeerijaid ja täiendada äh, pangandussektori rolli, muutes pikaajalise rahastamise mitmekesisemaks ja konkurentsivõimelisemaks ning anda ka avaliku sektori vahenditele teatud väärtuse ma juba ütlesin, et meie kogemused on olnud positiivsed ja võin isegi teile näiteid tuua. esimene eh, projekti võlakirja anti välja eh, gaasimahutite projekti jaoks Hispaanias, üks koma neli miljardit eurot oli see ehm, emissioon eh, ning Ehm, samuti äh, tõmmati ligi kolmsada miljonit eurot äh, investoreid äh, leiti kogu Euroopast, kokku kakskümmend üheksa, see, see pika, see võlakirjade projekt aitas eelkõige just kaasa pikaajalisele finantseerimisele, muutis investeerimistingimused atraktiivseks ja seal lisati võlakirjale sada protsenti punkti Hispaania kontekstis ja arvestades projekti fina-, pikaajalise finantseerimise vajadusi, oli see üsna hea pakkumine. edasi, teine projekti võlakirjade emissioon toimus Ühendkuningriigis novembri lõpus see äh, läks päris hästi, äh, investorite ähm, huvi oli nii su-, äh, nii suur, et pakkumist tehti lausa kolm korda rohkem, kui, kui võlakiri oli ning lisati jälle teatud protsendipunktid äh, riiklikele võlakirjadele ning see võimaldas äh, võrreldes eelmiste tehingutega ja arvestades offshore tehinguid ähm, ikkagi oli see väga hea tulemus, äh, pakuti häid tingimusi investoritele, nii et nad olid huvitatud pikaajalisest investeeringust sellesse projekti. ja nii nagu härra Kassooni ütles, me äh, tegeleme praegu äh, teatud tehingute lõpuleviimisega. Äh, esimene transpordisektori tehing lõpetatakse A üksteist kiirtee kohta Belgias. läbirääkimised toimuvad ka nädalavahetusel, see on täiesti nullist al-, al-, algatatud projekt, siin soovitakse eh, pikaajalist finantseeringut eh, kiirtee ehitamisele nullist. ilmselt lüüakse labidas maasse juba nädalavahetusel ja meie eesmärk ongi enda peale võtta ehitusriskid, aga luua ka selline struktuur, tuur, eh, kus antakse välja eh, projekti võlakirju, mis tulenevad just ehitusplaanist ja ehituse vajadustest. sellega on võimalik optimeerida eh, avaliku sektori raha kasutamist ja, ja anda parim võimalik väärtus kuludele. nüüd võrre-, me oleme võrrelnud projektivõlakirjade lahendust ka panga, pangaturu lahendustega ja meie leidsime, investorite jaoks olid ikkagi tingimused projektivõlakirjade puhul paremad, soodsamad. Lähme edasi. arvestades nüüd eh, pilootprojekti katsefaasi, siis eh, meil on eh, suure potentsiaaliga projekte veel praegusel äh, hetkel on meil nii-öelda äh, ootamas üks koma kakssada kakskümmend miljonit äh, ja muidugi järk-järgult tuleb uusi projekte juurde. katsefaas tähendab ka seda, et projekte on võimalik täiustada kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuni EIB äh, äh, tahab muidugi Euroopa ühendamise rahastust äh, täiendavat rahastamist leida aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, et ei tekiks mingit lünka. ja kui tõest-, kui me räägime sellest esimesest faasist, siis vaatame krediit, garantii, garantiisid ja kõik need laenude garantiisid, mida antakse ja võrdleme neid investeerimiskulusid, projektide kulusid üldse, siis me näeme, et, et krediidivõimendus on, on oluliselt suurenenud. ja kui me üldpilti vaatame, Ehm, ja vaatame, millist tagasisidet me oleme saanud, mida me oleme õppinud, siis eh, kogemused näitavad, et Euroopa Komisjoni Äh, algatusele kirjutati alla kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siis meie kogemus puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat põhiliselt ja juba on näha, et institutsionaalsetele investoritele on pikaajalisteks investeeringuteks avanenud äh, uued väljavaated, suur potentsiaal äh, ja me ei ja see on näha ka, et, et avalik sektor on projektide algatamisega pakkunud väga soodsaid tingimusi. kui me võrdleme äh, turgudega äh, ennast ja vaatleme teisi projekte, mida on e-, e-, kahepoolselt või eraviisiliselt investeeritud, Äh, ja võrdleme projekti võlakirjade saavutustega, siis äh, kaks avaliku sektori äh, projekte, Ühendkuningriik ja, ja Hispaania näiteid, siis kaks tuhat neliteist näitab, et algatusel on tohutu potentsiaal kõigepealt transpordi äh, rohe, Greenfield projekt Belgias, millest ma juba rääkisin, aga Iirimaal, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal on ka projekte ootamas. see näitab, et äh, meie riikide palett on mitmekesistunud ja me ootame veel vii-, viie kuni seitsme projekti äh, avanemist investoritele ja samuti on äh, oluline näitaja, et institutsioonid on huvitatud ka toetama infrastruktuuri ehitusest ja, ja projektidest. ja kui me tulevikku vaatame, millised on siis järgmised arengud, meie põhi, äh, äh, põhimure on kui palju projekte on võimalik avalik Äh, avalikust sektorist äh, rahastada, muidugi kui me iga üksikut projekti vaatame, siis kõik, äh, me oleme huvitatud, et projektid ikkagi lõpule viiakse ja et finantsstruktuur toimiks, see tähendab seda, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on meie algatus tulemusi andnud, me saame sellele loota ja finantstingimused projektidele paranevad järjest, ka avaliku sektori usaldus suureneb ja investorid on äh, järjest rohkem tulnud vastu projektide finantseerimise vajadusele. nüüd äh, muidugi äh, on meil nii tulu kui ka lisaväärtus, krediidi väärtus on kasvanud, krediidi võimendus on kasvanud ja seetõttu seetõttu ähm, on, äh, see, see on oluline, äh, tekitades investorites huvi. muidugi palju sõltub ka reitinguagentuuridest, äh, praegu oleme siiski alles õppimise faasis ja vaatleme siis, kuidas, kuidas reitinguagentuurid suhtuvad meie projektialgatustesse. üksteist A projekti puhul on tegemist kolm B ähm, niisuguse madala reitinguga, aga me muidugi sihime kolm A-d. kõik puudutab eelkõige sellest, ähm, mida soovitakse saavutada. ja nüüd see äh, äh, slaid näitab, milliseid plaane me oleme arvestades kogemusi teinud äh, Greenfield projektid, nullist algavad projektid on muidugi Äh, meie äh, tähelepanu keskmes äh, tahame leida eelkõige tugeva potentsiaaliga pro-, projekte kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ja me arvame, et tegemist on positiivse liikumisega ja tulem- ja, ja ja me oleme juba näinud märke, et investorid on valmis vastama projekti vajadustele. me arvame ka, et algatusel on äh, oluline roll äh, standardsete investeeringute loomisel, investorid tahavad infrastruktuuriprojekte toetada, kuid nad muidugi otsivad e, neid ühiseid aluseid, näitajad, mille alusel finantseerida, nad ei soovi, et kõik projektid, et igaüks oleks erinev, pigem otsitakse mingit ühist nimetajat, see lihtsustab investorite tööd, nüüd mitmekesistamise seisukohast tahame ehm, rohkem riike kaasata, parim ehm, näide oli meil Castor Hispaanias, Ühendkuningriik, Belgia projekt on head näited, aga loomulikult tahame mitmekesistada riikide valikud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Iirimaa, Saksamaa, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa eh, ja eh, me tahame, et need eh, rahastamisvahendid jõuaks nii paljudeni kui võimalik, aga nagu ma ütlesin, me oleme alles pro-, protsessi alguses ja sõltume väga palju sellest, milliseid projekte turul välja käiakse, tegemist on turuinstrumendiga, me oleme avatud ettepanekutele, aga me muidugi sõltu-, palju sõltub ka sellest, millised projektid koostatakse ja millised välja pakutakse. ja lõpuks veel ühest aspektist see puudutab Euroopa ühendamise rahastut. nimelt EIB soovib Euroopa Komisjoni abiga ka nõuandeteenuseid pakkuda projektide valikul ja need rahastamisallikate leidmisel ning väga tähtis on leida paindlik lähenemine selleks, et äh, institutsioonide, äh, institutsionaalsete investeerijate äh, tähelepanu ja, ja usaldust ära teenida, tänan. suur tänu, härra Murphy. härra Grosch, härra Elha Trui, proua Meissner, proua Kraamer, härra Siile on soovinud sõna, kas keegi soovib veel sõna, proua Lichtenberger ka? kui on veel kedagi, siis palun andke märku alustagem siis Matthew Grossist aitäh selle teabe eest. lõppkokkuvõttes on mul küsimused, mis puudutavad projekti võlakirjade toimimist e. EIB, kas EIB nõustab, kuidas ta saadab neid projekte, kas ta osaleb juba projekti ettevalmistavas etapis, kas selle kohta on olemas praktikast juba näiteid teiseks tahtsin küsida projekti võlakirjade kasutamisest. kui palju see maksma läheb? ma saan aru, et tegemist pole mitte mingi heategevusliku projektiga, mistõttu tahaksin teada, millised on projekti võlakirjadega seotud kulutused teiseks, kas EIB paketab, pakub projekti võlakirju äh, paketis teiste finantstoetusvahenditega või on tegemist iseseisvate äh, toetusvahenditega? aitäh ja nüüd proua Maisner, palun. mind huvitaks see, et minu arvates nagu katseprojekti siis katsefaasi nagu polnudki kas see on nüüd see katseetapp, millest te räägite? projektid, mis pidid käivitatama aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kaksteist ja siis alustatama. kui aga nüüd selle kõige alg-, on juba algus tehtud, siis on see muidugi hea ja see siis on see hea, kui selle kaudu on võimalik rahalisi vahendeid tõhusamalt ära kasutada. mis te arvate, äh, mida arvab investeerimispank, missugust finantsefekti äh, äh, on võimalik siin saavutada, kuidas te hindate seda ja milline on öö, sellega juba saavutatud nende projektivõlakirjade puhul, mida juba on rakendatud ja veel üks küsimus, mis puudutab Ida-Euroopat, seal on ju tõeliselt suur vajadus äh, taristuprojektide elluviimise järele. Äh, need projektid, millest te rääkisid, kas nagu ma sain, kas ma sain õigesti aru, et need olid esialgu vaid Lääne-Euroopas ellu viidud projektid, kuidas Ida-Euroopaga on? härra Kraamer, palun projekti võlakirjad ju emiteeritakse selleks, et leida rahalisi vahendeid, mida tegelikult pole. Te rääkisite vähemalt kaheksa kuni kümme korda selge sellest, et on olemas institutsionaalsete investorite huvi. loomulikult on investorid valmis investeerima teatud projektidesse nii, äh, kas, millised on need projektid, kus investorid on rõõmuga nõus Äh, ja need, missugused on need projektid, kus nad ei sooviks nii kangesti kaasa teha. kui me oleme püüdnud asja uurida, siis räägitakse, jaa, need on head projektid, aga äh, ja nendega on võimalik pärast kasumit teenida, aga neid me äh, tahame endale jätta, et me ei kavatse neid ju siin laiali jagada. ja nüüd ongi küsimus selles, millised projektid on kasulikud, millised projektid on huvipakkuvad. meil ei ole mitte liiga vähe raha, ma lihtsalt leian, et raha kulutatakse valesti. tuhande, Saksamaal on tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast aastast käimas äh, raudteereform. viimase kahekümne aasta jooksul pole mitte ainult viisteist korda hindu tõstetud, vaid raudteevõrgustikku investeeriti kaheksakümmend miljonit eurot. aga tulemus on see, et täna öö, äh, on reisijavedu, reisijavedu Saksamaal oluliselt vähenenud. tähendab, mina ei tea, kuidas need äh, taristuprojektide elluviimise puhul see olukord võiks paraneda, mina ei usu, et see niimoodi läheb ja tegelikult kui rahastamist muuta lihtsamaks, siis mina ei usu, et see tingimata veel institutsionaalseid investoreid ligi tõmbaks. ja te toote need näited ja te räägite, kuidas te alustate, kuidas on alustatud, milline on olnud katseetapp, aga te ei ole veel ühtegi projekti reaalselt lõpule viinud ja te ei saa öelda, e, tõmmata bilansile joont alla, öelda vaat see oli tulemus. on olnud ju projekte, kus kõik oli siiamaani selge, e, aga projekt küll käivitati, kuid siiamaani ei ole see sinna valmis ehitatud, no näiteks niisugused objektid nagu taristuprojektid Hamburgis seepärast olge palun ettevaatlikud. Äh, proua Maisner küsis ka seda, äh, kuidas see katseprojektidega lood on. ma tahaksin tegelikult teada äh, vähemalt ühe projekti näite varal, millised olid lähtetingimused, millised olid eelhinnangud ja millised on tulemused. jah, loodus, lootus sureb küll viimasena, aga ma suhtun asja siiski suhteliselt skeptiliselt Eh, eh, kolleeg Riki, palun. suur tänu, härra esimees, mul on kolm küsimust. esimene küsimus. pilootfaas on ette nähtud kaheks aastaks ja ette on nähtud eh, siis selleks kakssada viiskümmend miljonit eurot aasta kohta, see on piiratud summa kui ma nüüd vaatan eh, seda määrust, mis ette on nähtud, siis eh, praegu ei ole fikseeritud see, et mis saab pärast seda pilootfaasi, ma selgitan natukene. pärast pilootfaasi peaks tulema hinnangu eh, faas, kui kaua see faas siis peaks nagu kestma, aasta või pool aastat või kolm kuud. ja nüüd selle hinnangu protsessi ajal, kas siis antakse ka vahendeid projektidele või ootame me lihtsalt ära selle hinnangu analüüsi, nii et kahe aasta jooksul on meil kakssada viiskümmend miljonit, pärast seda tuleb see hindamisfaas ja selle vahel, kui läbi saab siis see hindamisfaas, vabandust, pilootfaas ja hindamisfaas, mis juhtub sellel ajal, kas siis ei anta üldse krediite välja? teine küsimus. mul äh, on kaks korda olnud võimalus kuulata aruannet äh, projektide praeguse olukorra kohta äh, maanteede osas. kas on selles osas ka tehtud ära rohkem selleks, et, et ka raudteede ja, ja mereprojekte käivitada? seni on need olnud ainult maanteeprojektid. ja kolmas märkus, kas äh, tõsiasi, et äh, te olete äh, pikaajaliste fondidega siin hakanud koostööd tegema, annab uue vaatevingliga nendele projekti võlakirjadele, kas see asi on praegu juba toimuma hakanud? nimelt LGTT-d ja projekti võlakirjad on omavahel ühendatud proua Lichtenberger. ja herzlichen Dank für Ihren aitäh teie ülevaate eest. ma tahaksin tõdeda, et see kõik on ehitus ja mitte transpordipoliitika. väga sageli oleme rääkinud sellest, et transpordivaldkonnas oleks vajalik tõepoolest selgelt ülevaadet omada, kui suur on ka süsihappegaasi emissioon. seega me räägime siin sellest, et me muudkui ehitame ja ehitame, aga me ei vaata, milline on see asja tõhusus transpordisüsteemide toimimise seisukohalt nüüd me peame aga andele aru andma, et erainvestorid on eeskätt huvitatud väiksematest, ülevaatlikamatest projektidest ja nad keskenduvad nende elluviimisele. jah, riski peab ju tegelikult kandma ühiskond, avalikkus. ja see tähendab et meil võib välja kujuneda selline lapitekk, mis tegelikult Euroopa transpordisüsteemis nii ehk nii juba valitseb. seetõttu ma tahaksin teada, kuidas äh, te kavatsete äh, nende taristu äh, võlakirjadega rahastada üle-euroopalisi, Euroopat ühendavat projekte ja kuidas te näete, kuidas te hindate eh, selle rahastamise võimalikkust. nüüd ma näen, et on mingi projekt, keegi tahaks nagu midagi ehitada, keegi aga täpselt nagu minu meelest ei saa aru, eh, mis sellest kõigile meile peaks kasu olema. ma tahaksin eh, teada, kas langetatud otsused ja projektid, mille kasuks langetati, olid need, mis pakkusid investorite eeskätt huvi. kui me räägime ehitusvaldkonnast, siis on seal suhteliselt suur korruptsioon, nii oht, see korruptsioon on seal levinud ja see on meile teada. teaduslikud uuringud on seda tõestanud, et sellised öö, olukorrad, kus katsetatakse investoreid risk, investorite riski maandada, et need on eriti altid olukorrale, kus võib tekkida soov korruptsiooni võimalusi ära kasutada. seda enam, et niisuguste projektide puhul on kulutuste ületamine mitte erand, vaid reegel Euroopas tervikuna on äh, transporditaristute puhul projektid, ületatakse projektide esialgset maksumust kuuekümne kuni kahesaja protsendi võrra. seetõttu ja kuivõrd see on öö, äh, meile kõigile teada, siis ma tahaksin teada, milline on teie transpordiprognoos, kes selle prognoosi koostab, kas neid prognoose eh, koostavad võib-olla ehk eh, sõltumatud eksperdid väga sageli on ju tegelikult näiteid selle kohta, kus need prognoosid on olnud väga kallutatud. olen kuulnud, et äh, projektivõlakirjadega kavatsetakse rahastada ka Milano äh, ringteed. Äh, kuidas te hindate seda reisijate veod reis, transpordi ja kaubavedude seisukohalt? Põhja-Itaalias, kui me käisime oma visiidil, siis me nägime, et Milano ringtee on äh, küll TNV vahenditest huvitatud, kuid mina tegelikult tahaksin teada, mil määral on projektivõlakirjad kaasatavad selle ringtee rajamisse. minu meelest on raudtee, palun vabandust äh, äh,, transporditaristu rajamise puhul suhteliselt äh, riskantne äh, niisugusi võlakirju kasutada, sest äh, on eriti oluline minu silmis, et äh, taristuprojektide elluviimisel oleks tagatud läbipaistvus. kuidas teie seda hindate? aitäh! suur tänu ja viimasena ka minu kommentaarid, härra Kassooni väga huvitav, et te rääkisite moraalsetest kindlustusettevõtetest, keda turul ei ole. kas neid kunagi üldse on olnud, on keegi sellist asja näinud? moraalsed kindlustusettevõtted? ei kuule, mida öeldakse ilma mikrofonita. tegelikult ähm, öeldi siiski nii-öelda ühe ülesandega kindlustusettevõtted, nii et härra esimees kuulis valesti aga äh, tahaksin äh, rääkida sellest, millele viitas ka Dominic Riquet. nimelt, et äh, see A üksteist äh, kiirtee siin Belgias, ma saan aru, et erainvestorid äh, näevad sellest võimalust, et me peame siin sekkuma, võime hakata teemaksu koguma ja nii edasi ja saada kuidagi see raha tagasi. energia puhul ka, ma saan aru aga äh, transpordi puhul on meie probleemiks äh, see, et äh, ähm, kui me näiteks räägime raudteeühendusest mingisuguse sama sadamaga mitu korda, vaadatakse nendest asjadest mööda, kui jutuks on tunnel kusagil Alpides või näiteks HS2 äh, äh, kiirraudteeühendus äh, Ühendkuningriigis, valitsus ütleb igale vastuargumendile vastuseks tunnel ja tulemuseks on siis see, et see kiirrong läheb Londonis tunnelisse ja Manchesteris kuskil tuleb seal välja. ja, ja inimesed ei saa sellisel juhul aru, miks see asi kõik nii palju maksab nii et mida ma tahan öelda, on see, et kas te hakkate nende projektide puhul äh, Äh, liiga palju vahendeid äh, sinna suunama. mina sain aru, et need projekti võlakirjad tuuakse turule siis, kui äh, erasektor ise ei suuda ühte või teist asja rahastada, ma ei hakka üldse rääkima erafinantsturgudest, muidu ma istun siin terve nädal aega. aga väga huvitav küsimus, kus need projektid siis äh, no ütleme, et te rääkisite reitinguagentuuridest ja nii edasi, hakkasime juba hambaid kiristama, reitinguagentuurid, no kes need valis veel ametisse? selle peale ma küsiksin niimoodi, kelle ees nemad siis vastutavad, nii et selles mõttes me peame täpselt äh, teadma, mis saab nendest marginaalsetest projektidest, kui lubate sellist väljendit kasutada, kuhu nemad siis selles äh, asjas sobituvad eriti need äh, projektid, äh, raudteed, mis ühendavad sadama infrastruktuuri ja nii edasi, kus erainvestorid ei näe äh, kohe silme ees eurosid kilisemas rahakotti. nii et härra Kassooni teist vist alustame ja siis härra Murphy, olete rahul sellise järjestusega? jah, äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu nende küsimuste eest, üritan vastata siis osadele nendest ja härra Murphy omalt poolt vastab siis ülejäänutele ja kui teil on veel lisaküsimusi, siis tuleme asja juurde tagasi muidugi. aga äh, milline on praegu hetkeolukord? Äh, praegu on eelarve mõistes käimas pilootfaas, mis kestis aastatel kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist kakssada kolmkümmend miljonit äh, eraldati. projektide heakskiitmine võib äh, olla veel ka aastal kaks tuhat neliteist äh, kuni kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist siis lõppfaasi. Euroopa ühendamise rahastuse puhul õnneks seadusandja otsustas, et äh, jätkatakse seda algatust äh, ja potentsiaalselt äh, on eelarvevahendeid tulemas ka aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, et mitte peatada nende projektide käiku. ja siis see hindamisfaas viiakse läbi aastal kaks tuhat viisteist kuid see, et neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aastal on ka eelarvevahendid juba eraldatud, on võimalik selle esialgse faasiga ka hindamisfaasis jätkata. nüüd ähm, Äh, meie kalkulatsioonid viisteist kuni kakskümmend. Äh, see on äh, siis võimendus Euroopa Liidu eelarve võrdluses üldinvesteeringud kui e-, Euroopa Liidu eelarve ja investeerimispanga vahendid ümber jagatakse, siis Euroopa Liidu eelarve võtab kanda siis esimese osa kuni kolmteist protsenti, investeerimispank, investeerimispanga vahendid äh, või nende rahastamine on öö, umbes kolm ja pool korda nii suur kui Euroopa Liidu poolt antud vahendid. ja kuivõrd Euroopa Investeerimispank saab ainult kakskümmend protsenti emiteeritud võlakirjadest rahastada, siis me näeme siin teatud lõppemiteerimise vahel erinevusi ja kokkuvõttes siis on nii, et teised rahastavad viisteist, kakskümmend korda rohkem kui Euroopa Liit ja see loodetavasti ähm, selgitab asju natukene. meie vaatevinklist, kui te räägite niinimetatud marginaalsetest projektidest, ma loodan, et me suutsime teile selgitada, et võlakirjade turg kadus ära Äh, see oli finantseerimisvahend kuni teatud hetkeni ja siis aastaid oli see, oli see turg kadunud meie jaoks. me koos investeerimispangaga üritasime tuua sisse uue kontseptsiooni, eesmärgiks oli turgu elavdada ja võimaldada institutsionaalsetel investoritel äh, rahastada ja eesmärgiks oli siis turu loomine ja pilootfaasi eesmärgiks ongi näidata see, et see on täiesti toimiv äh, mehhanism ja nii turupoolne reaktsioon äh, kui ka üldised arengud on näidanud positiivset suhtumist ja tõesti, turud on elavnenud. nüüd äh, järgmine faas pärast pilootfaasi meie jaoks on äh, väga oluline, nii ka investeerimispanga jaoks see, et see avaneks ka uutesse, teistesse riikidesse Äh, ja ka uutesse sektoritesse võimalikult. meil on komisjonis mõte, äh, kuidas selle kohta, kuidas edasi liikuda, kuidas äh, see lahendus, kui ta ennast tõestab, oleks äh, võimalik avada ka jätkusuutliku transpordisektoris ja, ja, ja teistes nii-öelda marginaalsemates sektorites. aga mis on põhimõttelise tähtsusega ja tulen tagasi selle juurde, mida me ütlesime enne, nimelt, et ükskõik, mis me teeme, projekti võlakirjad või projektide rahastamine on see, et need projektid ise peavad olema kõigepealt kvaliteetsed projektid. meie jaoks, vähemalt minu jaoks ja ma arvan parlamendi jaoks ka, me oleme täiesti samal lainel selles küsimuses, head projektid rahva jaoks on meie jaoks kõige olulisem küsimus. aga äh, projekti võlakirjad aitavad võib-olla neid projekte struktureerida niimoodi, et nad äh, saaksid äh, natukene paremaid rahastamisvõimalusi ja mis, et nad oleksid ka rahva jaoks odavamad praegu on selles, et likviidsusprobleemi turgudel ei ole, aga probleem on heade projektide leidmisega. ja vot see on see koht, kus me peame loomulikult ka muidugi järgmise Euroopa ühendamise rahastu all öö, äh, rohkem ära tegema, kuidas tagada see, et projekte oleks tulemas paremaid äh, turule ja siis me võime kasutada ära selliseid vahendeid, nagu seda on projekti võlakirjad nende rahastamisega, see ei peaks olema sugugi mitte ju teistpidi, ei ole ju nii, et projekti võlakirjad peaksid hakkama tootma projekte. Äh, rahvas, äh, avalik sektor peab äh, projektidesse panema läbipaistvuse ja neid koostama ja siis nagu öeldud, läbi selliste rahastamisvahendite nagu projekti võlakirjad saame me neid siis rahastada ja, ja et niimoodi ligi tõmmata investoreid oluline on kindlasti ka see, et projekti võlakirjad on äh, seotud eelmise TNT äh, määrusega ja järgmises faasis, pilootfaasis siis ja järgmises faasis siis Euroopa ühendamise rahastuse, rahastuga ja nii et rahastatakse ainult Euroopa ühendamise rahastu valdkondades Inver-, investeerimispank räägib sellest ilmselt natukene täpsemalt, äh, kuidas rahastada neid projekte, mis lähevad kaugemale maanteeprojektidest, loodetavasti see on võimalik. aga äh, tähtis on see, äh, milline on Euroopa Investeerimispanga suutlikkus ja ma räägin siin komisjoni nimel, äh, projektide hindamise äh, osas, äh, nendel on väga selged kriteeriumid näiteks keskkonna nõudmiste täitmise kohta, korruptsiooniküsimused ja nii edasi. Euroopa Investeerimispank on väga põhjalik oma hindamisprotsessides olnud, see on tagatis selle kohta, et meie raha läheb ikka nendesse asjadesse, mis ei ole täitsa viltu aga eh, lähme edasi. ma ei tea, kas eh, ma vastasin nüüd kõikidele küsimustele, aga võib-olla äh, härra Murphy keskendub nendele finantseerimistingimustele ja räägib võib-olla täpsemalt sellest, kes esitab meile analüüse ja millised projektid on veel siis tulemas. suur tänu! üritan äh, vastata küsimustele järjekorras, kui lubate. kõigepealt äh, nõuandeteenused ja kuidas äh, nõuandeteenused võivad toetust avaldada projektidele. meil on praegu juba algatused paigas, näiteks Euroopa PPP Äh, oskuste keskus, äh, seda juhib Euroopa Investeerimispank. me tahame tagada selle, et äh, siseriiklike ametivastutuste vahel oleks kogemuste jagamine, me rääkisime hankeasutuste paindlikumaks muutmisest tulevikus, selles me näeme suurt väärtust. siin on jällegi väga oluline siseriiklike ametitega kogemusi jagada me peame loomulikult toetama häid projekte ja et ellu viiakse siiski kvaliteetsed äh, ettevõtmised. ega need ei ole alati ainult projekti, see ei ole ainult nii äh, projekti võlakirjadest rahastatud projektidega, see on meil alati kriteeriumiks äh, projektidega, ega me peaasjalikult siiski ähm, keskendume jätkuvalt ju avaliku sektori projektidele, nii et ähm, Äh, nõuanderolli osa on muidugi väga oluline ja loomulikult äh, projektide Euroopa kaasfinantseerimisega, see on oluline arutelupunkt Euroopa Komisjoniga. Euroopa Komisjon äh, peab, on pidanud jõupingutusi tegema selleks, et ellu viia need projektid, eriti nendes riikides, kus haldussuutlikkust tuleks veel toestada nüüd ähm, kui palju projekti võlakirjade algatus maksma läheb, mis on meie tasud see tegelikult sõltub kapitali maksumusest Euroopa Investeerimispanga jaoks. me peame lihtsalt kaaluma riske ja võrdlema seda selle kapitaliga, mis me peame eraldama tegemist ei ole sugugi mitte erasektori tüüpi projektiga, kus on äh, suured tulud tulemas. nüüd piloot Äh, faas äh, praegu selgelt äh, on keskendunud siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ülevaateprotsessile, see sõltub tulemustest aastatel kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist, nii et meil on väga head võrdlus otsused võimalik teha selle kohta, mida need projektid on saavutanud, laskuda detailidesse, vaadata, milline on olnud kasu ja kas need, kas see instrument on osutunud selliseks katalüsaatoriks, nagu me oleme lootnud. nüüd võimendus, ma ütleksin, et äh, pilootfaasi eraldatud eelarvevahendite iseloomu tõttu nimelt äh, kakssada kolm miljardit transporti, kümme miljonit energiasse, kakskümmend miljonit äh, kommunikatsioonivõrkudesse, äh, projekti võlakirjad, esimesed projektid, äh, Castor ja, ja, ja teine projekt, need olid, läksid maksma umbes kaheksa koma üheksa miljardit eurot ja meie rahastasime seda ainult kümne miljondiga miljoniga ja see tähendab seda, et võimendusefekt oli üsna suur, mõnes mõttes oli see tegelikult äh, anomaalia, sellepärast et äh, see oli peegeldatud ka selles, et äh, meil olid esimestes pilootfaasides väga piiratud vahendid. nüüd head projektid, mis saavad investeeringu see jällegi puudutab äh, meie üldist lähenemist investeerimispangas, et me peaksimegi ainult täit projekte rahastama. Äh, me ju kui me neid äh, projekti võlakirjad äh, emiteerime, siis see tähendab ju lisariski võtmist äh, ja need peavad olema head projektid, see ei tähenda seda, et need projektid loodakse ainult siis Euroopa rikkamas osas, vaid et need on siiski head projektid, kus riskid on selgelt välja toodud ja et projekte ka hallatakse siis korralikult. nüüd e-, Euroopa Investeerimispanga operatsioonid, me tegutseme üle terve Euroopa Liidu ja selles mõttes äh, üritame lihtsalt tagada selle, et kõik projektid igal pool on hästi hallatud ja hästi üles äh, ehitatud. nüüd äh, erinevate transpordiliikide vaheline tasakaal ja see, et milliseid projekte rahastatakse äh, see, mis puudutab äh, neid TNT tagatiste laenutagatiste projekte, me oleme näiteks London Gateway sadamaprojekti toetanud ja teisi projekte veel. ma rääkisin äh, sellest äh, väga väikesest äh, liikumisruumist pilootprojektide puhul ja nende küpsete projektide tasandil, mille me saame aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist investeerimispangana heaks kiita, me tegelikult sõltume öö, otseselt sellest, millised projektid on küpsusfaasis eriti just raudteefaasis ja erarahastamise mõttes ei ole selles valdkonnas praegu küll palju projekte, on tulevikus tulemas olulised projektid, aga praegu siin selle lühikese aja jooksul ei ole neid väga palju. Euroopa Investeerimispank aga tahaks kindlasti erafinantseerimist äh, äh, toetada raudteesektoris ja ka siseveeteede puhul aga see on asi, millega me peame tegelema ja, ja loomulikult asja läbi rääkima siseriiklike ametitega selles osas, et millised äh, projektid oleksid potentsiaaliga projektid. hindamisprotsess äh, aastal kaks tuhat viisteist, äh, selle viib läbi Euroopa komisjon, see on loomulikult väga tähtis samm. see, kuidas Euroopa Investeerimispank Äh, sellele nüüd läheneb äh, seoses eelarvevahenditega aastal kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist, millal on võimalik aastal kaks tuhat viisteist äh, saada uusi vahendeid, meie kokkulepe on ette näinud selle, et aastal kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist on tulemas lisa kakssada kolmkümmend miljonit nii et mõnes mõttes me näeme siin täiesti loomulikku sünkroniseerumist aga äh, Euroopa ühendamise rahastu kokkuleppe kohaselt kõik, mis on üle kahesaja kolmekümne miljoni, peab minema, peab sõltuma juba sellest, mida öeldakse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta hindamisaruandes ja see tuleb siis omakorda ringiga tagasi parlamendi ja nõukogu ette nüüd äh, see, et on omavahel seostatud LGTT ehk siis laenutagatised Eh, jah, eh, need eh, projektid on veel täiesti olemas kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuni. Neid võib heaks kiita. Need on otseselt seotud liiklusriskidega, ma rääkisin juba London Gateway projektist ja nii edasi, terve rida maanteeprojekte, millel on teatud liiklusrisk aga Euroopas enamus liikmesriikides käivad praegu projektid ähm, ei ole äh, sugugi äh, seda tüüpi projektid. ja see tähendab seda, et LGTT-sid võib kasutada mõnedes liikmesriikides, aga mitte väga paljudes. aga äh, Euroopa ühendamise rahastu puhul me üritame ka siin seda LGTT instrumenti laiendada, projektivõlakirjade instrument käib koostöös kapitaliinvestorite investorturgudega, LGTT teeb koostööd pangandusturuga ja me üritame siis leida vahendid, et äh, projektid, mida võlakirjade äh, turult ei saa rahastada, näiteks sadamaprojekt, mida rahastab äh, korporatiivne sadamaettevõte, et kuidas me saaksime nende puhul kasutada pangandusega seotud LGTT vahendeid, mida me praegu teha ei saa liiguksin edasi projektide valiku juurde ja keskkonna ja teised kriteeriumid, härra Kassooni tõi välja väga õigesti selle, et võlakirjade projekti kriteeriumid on TNT ja äh, lairibaühenduse projektid, see teatud definitsiooni annab nüüd äh, projektide hindamine. see, kõik projektid peavad läbama, läbima EIB analüüsi ja hinnangu ja seda kogu äh, projekti elutsükli jooksul. mis puudutab selliseid asju nagu korruptsioon, see on mõistagi asi, mida me tahame vältida. Äh, asjad nagu see, et kulud on tegelikult suuremad kui hinnati alguse. PPP projekti puhul on see, et äh, meil on vaja väga selgesõnalisi lepinguid selle kohta, et kulud ei oleks pärast siis suuremad. see küll elimineerib teatud riskid, aga kui te olete investor, või rahastate mõnda PPP projekti ja sõltute ainult sellest projektist äh, oma tulu taga, oma kulude tagasisaamiseks, siis te tahate küll väga, ilmselt sellest, et on väga selged tagasisidised selle kohta, et asi ei lähe kallimaks äh, ja et kulud ei ole pärast suuremad. nüüd äh, liiklusprognoosid, see on väga oluline osa meie äh, Äh, analüüsidest, eriti nende nii-öelda liiklusriskidega valdkondades. Äh, see on asi, millesse me keskendume, millele me keskendume oma majandusanalüütikaga, me vaatame kõik projektid läbi äh, ja ilmselgelt on see meie jaoks väga oluline ja tulen tagasi, tagasi PPP-d versus mitte PPP-d. Äh, lai arutelu. projekti võlakirjade projekti äh, eesmärgiks on äh, elavdada neid projekte, kus on osa erafinantseeringud. investeerimispank rahastab väga paljusid projekte, kus ei ole üldse erainvestoreid kaasatuid siseriiklikud ametid loomulikult peavad ise otsustama, kuidas nad neid projekte arendav, arendavad, ähm, millised on eelarvepiirangud, laenupiirangud, nii edasi, kõike seda peavad nad arvesse võtma. eeldatakse, et äh, eravahendid on suur osa, see ei tähenda seda, et peaks olema peamine osa äh, tulevikuinvesteeringutest ja projekti võlakirjade algatuse eesmärgiks on tagada konkurentsivõimelisus äh, teatud projektide puhul erainvestoritele, mis annaksid teatud kindluse ka siseriiklikele äh, asutustele ja siis sponsoritele. meie poolt äh, ehk siis investeerimispanga poolt rakendatavad kriteeriumid, meie oleme huvitatud ka positiivsest äh, Äh, lõppbilansist äh, investorite jaoks ja see on üks nendest ähm, äh, kriteeriumitest, mida me kasutame. ja lõppmärkus, kui lubate. projektide finantseerimine, kus eraturg ei ole suutnud projekte ellu viia või on läbi kukkunud oma soorituses selle algatuse eesmärgiks on muidugi äh, vältida igasugust finantseerimisauku, äh, arvestades seda, kui suured on finantseerimisvajadused äh, Euroopas ja me üritame seda kuidagi institutsionaalsete investoritega täita meie oleme, institutsionaalsed investorid on huvitatud nii-öelda käegakatsutavatest asjadest aga projektid, kas see, et äh, me osade puhul äh, eraldame vahendeid äh, rohkem ja isegi üle, ma ei tea, kas see on hea märk või ei. loomulikult projektide puhul on eesmärgiks valida välja projektid, mis ei pruugi olla võib-olla finantsmõttes väga tugevad Ehm, ja kujundada nendest siis eh, tulevikus väga kindlad eh, projektid, need ei ole instrumendid nõrkade projektide jaoks, vaid see on instrument heade projektide eh, toetamiseks ja nendele stabiilsuse tagamiseks ja teinekord need projektid on sellised, kus finantspool on võib-olla natukene nõrgem alguses. nüüd reitinguagentuurid tulen tagasi oma esialgse märkuse juurde. reitinguagentuurid on väga olulised, nad on olulised investorite jaoks, aga nad ei ole sugugi mitte ainsad äh, elemendid. meie arvame, et välisinvestorite jaoks on Euroopa Investeerimispanga kaasatus olnud väga oluline investorid, investeeringute hoogustamiseks taristutesse, sellepärast et nad näevad investeerimispangas pühendunud partnerid, kes tegelevad projektiga kuni projekti lõpuleviimiseni ja et eh, kui lõpuks tulevad siis tasud. ja tegemist on avaliku sektori institutsiooni kaasatusega, see on investorite jaoks väga-väga oluline. kolleegid, tehke lühidalt, sellepärast et eh, me oleme liiga palju aega juba kulutanud, Eva. küsimus, eh, ma esitasin selle Milano kiirtee kohta, testanud midagi sellele äh, küsimusele, et kas see on teie päevakorras või ei, härra Murphy. ma rääkisin Itaaliast varem ja Itaalia projektidest. Nad on meil päevakorras, küsimus on selles, et milline projekt millisel hetkel käivitub. ma ei ole ekspert äh, Milano kiirteede osas, aga ma tean, et investeerimispank on äh, teatud ettepanekud teinud ja siis on tulemas ka see Milano projekt, ma ei tea, kas need äh, rahastatakse läbi võlakirjade instrumendi või ei, ma ei tea. võib-olla asi on veel arutamata. ei kuule, mida öeldakse saalist kahjuks. härra Kraamer ei kuule kahjuks. suur tänu. siin üks äh, probleem meiega on, jah. meie prioriteedid selle kohta Äh, mida meie arvame, et kuidas transpordipoliitika peaks edasi liikuma, on üks asi. jah, ma saan aru, et me peame nüüd nende TEN, te ütlete, et me peame TEN-T ja pilootprojektide kohaselt tegutsema ja uue koordinaatoriga TEN-T-de osas ma loodan, et investeerimispank teeb koostööd, kui ma nõuan, et meie sadamate taristud oleks ka tagatud ja nii edasi sellepärast, et te võite panna pea pakule, et äh, erainvestorid ei hakka selliste asjadega tegelema ja miks me oleme mures? me ei näe äh, mitte mingisugust liikumist nendes valdkondades, mis meie jaoks on prioriteedid. Te räägite projektidest ja need on ainult maanteed, maanteed ja maanteed. maantee ei ole meie prioriteet, aga no hea küll. saime aru. nii et äh, härrased, suur tänu äh, selle äh, esitluse eest ja küsimuste vastamise eest. ma tahaksin kolleegidele öelda järgmine koosolek on teisipäeval, esimesel aprillil kell üheksa A5G3 saalis. tulge siis kohale, aga tuletan koordinaatoritele meelde, et kell üksteist tuleb volinik Kallas siia ja annab meile ülevaate siis nõukogu kohtumisest. suur tänu ja härra esimees tänab lahkelt ka tõlkeid. aitäh!